austatud kolleegid, järgnevalt üks teade. kolmandal aprillil äh, avamisel äh, me äh, rääkisime vastavalt art-, artiklile kuuskümmend üheksa lõikele üks ähm, äh, sellest, et tahetakse alustada institutsioonide vaheliste läbirääkimistega ja siiani ei ole meil vastuväidet sellele tulnud, mis tähendab, et läbirääkimistega ka alustatakse. järgmine hääletus.